juurde. see on proua Kütelandi raport kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Euroopa Liidu õigusemõistmise tulemustabel, raportöör neli minutit, palun. aitäh, juhataja. alustuseks sooviksin tänada variraportööre ülihea koostööst see on nüüd parlamendi reageering kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta tulemustabelile, see on iga-aastane ettevõtmine ja sellega me püüame anda ülevaate või sellega antakse ülevaade õigusemõistmise tulemuslikkusest. antud tulemustabelis on uue, uusi näitajaid, näiteks kuidas on võimalik tarbijatel saada kohtuabi, siis aeg menetluse läbiviimiseks ning samuti ka rahapesuasjad. meie arvates need tulemused võiksid veelgi paremaks muutuda. näiteks oma raportis me oleme ka analüüsinud kohtu neutraalsust kohtu sõltumatust. kohus peab olema sõltumatu poliitikast, sõltumatu majanduslikest mõjudest. äärmiselt olulised on sõltumatud prokurörid ja sellepärast me kutsume üles ka komisjoni tugevdama prokuröride staatust. kahetsusväärne on meie arvates puudulikud andmed teatud kategoorias ja sellepärast kutsume liikmesriike üles esitama võrreldavaid andmeid. samuti kutsume komisjoni üles koostama paremaid kriteeriume, selliseid kriteeriume, millega oleks võimalik vaadata, kuidas kohtusüsteem vastab õigusriigi põhimõtetele. meil on olemas ju komisjoni kriteeriumid nende asjade jaoks. samamoodi oleme analüüsinud või leidnud seda, et inimeste juurdepääs kohtule peaks muutuma paremaks ning kaitsetumatel, haavatamatel rühmadel peaks olema parem juurdepääs kohtusüsteemile. naissoost kohtunike protsent on kahetsusväärsel kombel teatud liikmesriikides lausa kahanenud ja liikmesriigid peaksid kindlasti võtmas meetmeid selleks, et tagada õigussüsteemis sooline võrdsus. see on äärmiselt oluline tõhususe ja sõltumatuse jaoks. me oleme pööranud tähelepanu ka sellele, et kohtunikud peaksid saama koolituse sooliste stereotüüpide osas. erinevate õigusmenetluste kajastamine tulemustabelis peaks olema parem. meil on väga hea meel, et tabelisse on tekkinud uus indikaator, millega analüüsitakse diskrimineeritud rühmade juurdepääsu kohtusüsteemile. planeeritakse veel täiendavaid indikaatoreid, näiteks liikmesriigi, liikmesriikide mõõt-, meetmed rühmahagide jaoks. ma arvan, et see on kõik äärmiselt oluline keskkonna ja tarbijate kaitsmiseks kogu Euroopas. Dieselgate näitas, kui oluline on see, et tarbijatel oleks võimalik kompensatsiooni saada. ja sellepärast on äärmiselt oluline, et oleks olemas ka alternatiivsed vaidluste lahendamise süsteemid, selline näitaja on plaanis järgmise aasta tulemustabelisse. sooviksin tänada kõiki väga hea koostöö eest ja loodan, et komisjon meie soovitused vastu võtab. suur tänu, kolleeg! kaks sõnasoovijat on mul vaba mikrofoni all, härra Marias, palun esimesena. suur tänu kohtute sõltumatus liikmesriikides on loomulikult põhimõttelise tähtsusega, aga Kreekas on meil memorandum, mis ütleb, et teha, teeb memorandum ettekirjutusi, mis puudutab ka eel- arvet ja muid otsuseid. troika on meil see, kes mõjutab kohtute otsuseid ja presidendi otsuseid. selge mõju on tunda nende poolt ja see seab kõhtluse alla meie Kreeka kohtute sõltumatuse. jah, me näeme, kuidas Troika tegutseb, kuidas eh, eh, kohtute sõltumatus on ohus. E ja nüüd eh, proua Haudala, palun. lugupeetud juhataja, suur tänu. ma sooviksin tänada raportöör Gutelandi ja väga hea koostöö eest samuti sooviksin ka tänada. juttu on olnud ähm, sellest, et järgmisel aastal oleks tulemustabelis ka see rühmahagide võimalus, see on tõesti äärmiselt oluline instrument ja mul on tegelikult väga hea meel, et komisjon on sama meelt äh, sellel ajal, kui meie selle dokumendi kallal töötasime, tuli komisjonilt vastav ettepanek. aga samas see ei muuda seda üleskutset siin dokumendis tarbetuks, sellepärast see, sellepärast et see mm, rühmahagi võiks muuta piiriülesed ähm, hagid ka lihtsamaks ja samuti võiks see äh, olla vahend kolma, kui kolmandates riikides on toime pandud inimest, inimõiguste rikkumisi, sellepärast et seal tihti ei pruugi üldse olla sellist piisavat õiguskaitsevahendat. suur aitäh ja viimasena kolleeg Mavrid. suur tänu, ka mina tahaksin raportööri ja variraportööre kiita raportite eest, aga mul on kaks täiesti konkreetset märkust. esiteks, kahjuks ei ole ühetaolisust, kui äh, õigusakte ellu rakendatakse, eriti kui igasuguseid suuniseid järgitakse ma eh, pean siin silmas eriti pankade osas eh, tehtud otsuseid. Eh, ühtsusest jääb vajaka otsuste elluviimisel. aga see rikub ka edasist asjaajamist. ja e, kui tehakse mingeid ettepanekuid, e, millest kinni e, tuleb pidada, siis näiteks võtame Küprose. Küprosel rikutakse endiselt Euroopa õigust, sest Türgi armee on okupeerinud osa saarest. lugupeetud juhataja, lugupeetud saadikud, ma sooviksin väga tänada raportöör Kutelandi ja parlamenti töö eest. meid huvitavad samad asjad, me soovime õigussüsteemi sõltumatust suurendada liikmesriikides, see on väga oluline majanduse, sotsiaalse ja julgeoleku seisukohalt. Mm, komisjon on vastu võtnud tulemustabeli või kinnitanud ja mul on väga hea meel, et teie aruanne kinnitab seda omakorda. see tulemustabel on tegelikult selline pidevalt arenev vahend ja kindlasti teie soovitusi peetakse tulevikus silmas. olete üles kutsunud Euroopa Liidu õigusemõistmise tulemustabeli laiendamist kriminaalõigusesse. kaheksateistkümnenda aasta tulemustabelis on nüüd ka rahapesu ja näitab praktiliselt kõikide riikide kohta, kui pikk seal on rahapesu kohtuprotsess. umbes pooltes liikmesriikides kestavad esimese astme kohtus Äh, umbes üks aasta, aga teis-, mitmetes liikmesriikides ka kaks aastat. olete kutsunud üles ka riiklike prokuröride autonoomsust uurima. kaheksateistkümnenda aasta tulemustabelis on esimest korda ülevaade selle kohta, kuidas on liikmesriikides prokuratuurid organiseeritud see on põhimõtteliselt äh, äh, info, mis läheb väljundina ka Euroopa poolaasta analüüsi. me analüüsime liikmesriikide raamistikke väga tihedas koostöös õigusalase koostöö võrgustikuga. me oleme välja töötanud ka meetmed, kuidas hinnata arusaama kohtusüsteemi neutraalsusest äh, ettevõtjate hulgas ja üldsuse hulgas elektrooniliste vahendite kasutamine kohtusüsteemis ja online juurdepääs kohtuotsustele, need, neid tegelikult me oleme ka öm, kajastanud siin. see on ehe näide sellest, kuidas lapsed näiteks, lastega, nägemispuudega inimestega, muu päritoluga inimesi neid kõiki arvestatakse süsteemide kujundamisel. komisjon praegu analüüsib kaheksateistkümnenda aasta strateegiat. tähtis on meeles pidada seda, et üks põhilisi väljakutseid infovahendite nagu see tulemustabel juures on andmete kogumine suur tänu parlamendile, et te kutsusite üles liikmesriike komisjoniga koostööd tegema. alati, kui mõelda uutele valdkondadele, on oluline mõista, on oluline mõelda tabeli eesmärgi peale ning koguda kõikides liikmesriikides usaldusväärseid andmeid, mille aluseks on üks selge Euroopa standard. lugupeetud saadikud, praegu on aeg, kus õigusriigi tagamine on ääretult oluline Euroopa Liidus. ma olen veendunud, et tulemustabel areneb ka tulevikus ja et see aitab sõltumatust, kvaliteeti ja tõhusust liikmesriikidel mm, oma kohtusüsteemi kohta analüüsida, mis omakorda aitab tagada õigusriiki. suur aitäh, volinik, arutelu on lõppenud